suur tänu teile, proua Mogherini. esitatud on kuus resolutsiooni eelnõu suurtelt fraktsioonidelt Euroopa Parlamendis ja sellega on see debatt lõppenud ja hääletame täna kell pool kaksteist. nüüd Rahvapartei ja ECR on äh, esitanud järgmised teated. härra Pas-.